terve rida komisjone on otsustanud hakata pidama institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa C meie kodukorras lõige üks ja mm, raportid, mis on, annavad mandaadi nendeks läbirääkimisteks, on olemas täiskogu veebilehel ja nende pealkirjad avaldatakse ka protokollis. vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa C lõige kaks ehm, kas liikmes, liikmed ise või fraktsioonid, kellel on keskmine künnis toetuseks, võivad kirjalikult teatada homseni, et nad tahavad selle hääletusele panna, aga kui me midagi ei saa kirjalikult, siis sellisel juhul võivad läbirääkimised alata.